protokolli kohaselt, siis me langetame otsuse üsna pea. suur tänu! suur tänu, härra volinik! ja sellega me selle arutelu lõpetame. ja läheme nüüd edasi Malcolm Harbori raporti juurde, väikelaevad ja jetid esimesena saab sõna neljaks minutiks härra Haaba Uh, austatud president, palju tänu selle eest, et annate mulle täna võimaluse tutvustada seda väga olulist äh, ühtse turu raportit. siinkohal tahaksin tänada mm, oma komisjoni liikmeid, kes äh, aitasid mul seda ettepanekut välja töötada. näen äh, siin osasid vararaportööridest, aga vähemalt Andres Vaab on siin, kes mängis väga olulist rolli kuna eh, tema valimisringkonnas on oluline eh, piir veekogudega, kus kasutatakse väikelaevu. Eh, tihtipeale küsitakse, miks on vaja regulatsioone, miks on vaja ühtlustatud toote eeskirju. siinkohal tuleks meelde tuletada seda, kuivõrd oluline tootmissektor, väikelaevade tootmissektor on see hõlmab paljusid VKE-sid ja ühtekokku hõlmab see umbes kolmkümmend seitse, seitse tuhandet äh, ettevõtjat, palju tänu meie äh, raamatukogu töötajatele, kes selle statistika mulle kokku panid. see ei hõlma mitte ainult paaditootjaid, vaid ka mootoritootjaid näiteks ja mida me oleme püüdnud äh, saavutada, nii nagu tavaks äh, ühtse turu teemade puhul, on leida äh, lisandväärtus, mis on niivõrd oluline just väiketootjatele, paaditootjatele. tegemist on ettepanekuga, millel on pikk ajalugu, aastal üheksakümmend neli tuli see välja, kahe tuhande kolmandal aastal täiendati seda eelnõud ning seekord püütakse seda ajakohastada, selleks et äh, saada üle senine veel ähm, kehtinud ähm, killustunud turust, et meil oleks ähm, ühtsed sertifitseerimistingimused, äh, kontrollinõuded ja ka keskkonnakaitsealased äh, tingimused oleksid ühetaoliselt sätestatud. siin tsiteerin kirja, mille ma sain Euroopa laevandussektorilt, kellega ma puutusin laialdaselt kokku konsulteerimisperioodi käigus. mulle öeldi, et need uued kohustused tõstavad mm, meretegevuse ohutust, toovad kaasa kasu keskkonna, keskkonnale ning aitavad üle saada killustatusest turul ning ähm, su-, sunnivad tootjaid tegema vajalikke kohandusi erinevatel turgudel. seega teile loomulikult ei ole vaja ähm, põhjendada, miks meil on vaja ühtset turgu, aga mõnikord just need väikesed killud, millest ühtne turg koosneb, nende väikeste kildude ähm, ülesehitamine on väga hea, see on hea nii tarbijatele kui keskkonnale kui ka ettevõtjatele millised siis olid need sisulised äh, küsimused, mille kallal me tööd tegime? kõigepealt äh, mootorite keskkonnaalased näited on olnud väga oluliseks küsimuseks, nii nagu äh, sisepõlemismootorite puhul, teiste transpordiliikide puhul soovime ka siin edasiminekuid näha. palun volinikul viia kooskõlla need nõuded USA-s kehtivate nõuetega, tegemist on ju globaalse ülemaailmse turuga ning äh, väiksed muutused, mis puudutavad näiteks äh, veealuste klassifitseerimist. Ähm, selle mõttega tulime välja meie oma komisjonis. Äh, see mõte ei pärine komisjonilt, loodame, et komisjon nõustub sellega, aga konkreetse eelnõu kohta koostasime mõjuhinnangu, mille me esitasime komisjonile ja me suutsime komisjoni veenda võtma üle meie ettepanekud oma eelnõusse nii et eh, te näete, et meil on tõesti võimalus mõjutada õigusloome protsessi. Neid üksikasju on eh, mitmeidki, ilmselt peatun neil siis, kui ma vastan teie küsimustele ja sõnavõttudele. igal juhul eh, ettepanek leidis ühehäälse toetuse meie komisjonis ja ma loodan, et sama tulemus, sama tulemust näeme me homme täiskogul. palju tänu! palju tänu! härra Harbour ja nüüd saab ähm, sõna volinik Tajani. austatud äh, president, austatud daamid ja härrad ähm,, Euroopa Parlamendi saadikud, kõigepealt ma sooviksin tänada Euroopa Parlamenti, äh, eriti tahaksin tänada äh, raportööri härra Harbourit, ähm, kes võimaldab meil jõuda kokkuleppele vastava eelnõu osas, mis puudutab väikelaevu ja jetisid Ehm, oleme püüdnud ehm, heitkogustele sätestada rangemad nõuded ja oleme püüdnud direktiivi viia kooskõlla eh, eh, kogu seadusandliku raamistikuga, mis tähendab, et et me ühtlustame nõudeid ettevõtjatele. üldiselt võib öelda, et põhimõttelised muudatused on viidud sisse selleks, et tagada parem keskkonnakaitse ning eh, vähendada veesõidukite negatiivset mõju ning pakume välja nii-öelda teise faasi mm, heitkoguste piirväärtustele ning ka NOX-ide HC ja CO heitkoguste vähendamisele. siin on erinevaid võimalusi, millist teed minna ja meie oleme valinud ettepaneku, mis ei kaitse mitte ainult äh, keskkonda, vaid edendab ka Euroopa Liidu konkurentsivõimet tahaksin rõhutada seda, et väikelaevade sektor on ääretult oluline sektor, see hõlmab kolmkümmend seitset tuhandet ettevõtet, umbes kakskümmend miljardit eurot oli käibeks kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja üheksakümmend seitse protsenti eh, selle sektori ettevõtetest on VKE-d. nelikümmend kaheksa miljonit inimest tegelevad äh, Äh, veespordiga või, või äh, käivad äh, väikelaevadega, jettidega vee peal, mis näitab, kuivõrd oluline on see, et meil oleks paigas korralik õiguslik raamistik. arutelude käigus sidusrühmadega, aga ka ÜRO riigidepartamanguga oleme arutanud seda, kuidas viia heitkoguste piirväärtused kooskõlla USA-s kehtivate nõuetega selleks, et ühesugused nõuded kehtiksid kõigile ühe, igal pool. me oleme püüdnud leida siis kompromissi tööstus, tööstuslike huvide eh, edendamise vahel ja keskkonna kaitsmise vahel ja mm, ehituse osas on eh, jõuda kokkuleppele, et me peaksime säilitama staatus quo, millega tootjad on harjunud. me võime analüüsida erinevaid tootmisfaase, projekteerimisfaasi, tootmisfaasi ja sellel kõigel on ähm, tõsised tagajärjed äh, tarbijatele erinevate nii-öelda konstrueerimisfaaside osas tuleb jätkata arutelusid, see on küsimus, mida ei saa otsustada üleöö või muuta üleöö. kindlasti kavatsetakse ka tulevikus vastav õigusakt üle vaadata. parlament palus muuta projekteerimise osas, konstruktsiooni osas kehtivaid kategooriaid ja, ja müra osas äh, olid tootjad ühel meelel, et äh, siin me ei peaks midagi hetkel muutma. arvesse tuleb võtta äh, kõikide tõsiste asjaoludega, faktidega müra mõõtmisel. tundlikes valdkondades peame me heis, hea seisma selle eest, et, et kehtestatud nõuetest peetaks kinni ja tulevikus võtame arvesse ka heitkoguseid ning mürapiiranguid tulenevalt konstruktsioonist. ma ei oska muidugi ette öelda, mis tulevikus saab, igal juhul peame silma, hoiame silma peal arengutel, tagamaks, et keskkonnakaitse oleks tagatud kõrgel tasemel ja et äh, tööhõiv oleks äh, tagatud just nimelt VKE-de puhul. aitäh ja nüüd saab sõna härra Tatarella. kahjuks ma teda saalis ei näe, siis saab sõna härra Schwab, palun. Äh, härra volinik, austatud asepresident, lugupeetud kolleegid, kõigepealt sooviksin tunnustada meie komisjoni esimeest Malcolm Harbourit äh, selle suurepärase töö eest, mida ta on äh, teinud äh, selleks, et edendada meie paaditööstuse sektorit, ma ei sooviks seda võimalust siin mööda lasta, tõsta esile tema tööd, mida ta on teinud vaikselt avalikkuse eest varjus ning äh, Äh, kõigepealt sooviksin tulla äh, selle äh, juurde tagasi, et meil on tegemist komisjoni väga hea ettepanekuga, mis on tõepoolest Euroopa tasandil lisandväärtusega. Euroopa paaditööstus on kõrgel tasemel, me näeme oma rannikul, oma sisevetel Euroopa no, väikelaevu ning Euroopa lisandväärt vastutus on siin väga oluline, teisalt eh, olen väga tänulik selle eest, et eh, niinimetatud mõjuhinnang eh, on tõepoolest praktilise väärtusega, kui see aitab kaasa sellele, kui meil õnnestub leida väga head teadlased, kes selle ellu viivad, läbi viivad ning me saame lõpuks niisuguse lahenduse, mis vastab meie ootustele. lugupeetud kolleegid no,, ettepanek viia läbi mõjuhinnang näitab selgelt, et, et selle tehnilise tööga, mida meie siin teeme, suudame me tõepoolest kodanikele pakkuda lisandväärtust. juristina näen ma eh, siin eh, ka olulisi õiguslikke aspekte eh, me komisjonis saime selle teksti ühehäälselt heaks kiita. me näeme siin selget toetust meie majandusele ja seda kõige Lissaboni lepingu raames. ma mõistan, et komisjon on väljendanud oma seisukohta ka bürotehniliste Äh, seadeliste suhtes ning ma loodan, et me liigume siin äh, kiiresti edasi. suur tänu, järgmine kõneleja on äh, härra Repo, üks minut. suur tänu mul on väga hea meel, et ma olen variraportöör Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt selles küsimuses, kui me räägime siis äh, väikelaevadest ja jettidest. mul on väga hea meel tänada siin ka Malcolm Harbourit äh, hea koostöö eest ja tema juhtimise all oleme kokku saanud väga hea raporti, kus me kindlasti kaitseme tarbijate turvalisust ja jätkusuutlikku ja säästvast arengut äh, turvalisust parandame mitmeti, näiteks ähm, on võimalik nüüd äh, aluseid paremini jälgida ja võidelda ka Äh, selle vastu, et äh, laevad äh, lähevad lihtsalt umber, ümber ja on parandatud ka näiteks gaasiseadmete ja mootorite turvalisust, aga kaitseme ka keskkonda. keskkonna jaoks on positiivne näiteks see, et toetatakse siin biokütuste kasutuselevõtu laiendamist ja mul on hea meel, et uuendus, para-, uuendused parandavad ka väikelaevatootjate võimalusi rahvusvahelistel turgudel, see viib meid turvalisema ja säästvama Euroopa Liidu suunas, suur tänu. suur tänu teile, järgmisena saab sõna härra Manders pooleteiseks minutiks. Well, voorzitter ik kan uh, kort zijn. Ik, uh... suur tänu härra president mina teen lühidalt sooviksin tänada äh, kolleeg Haaberit hea koostöö eest äh, ning äh, siseturukomisjonis me võtsime selle teksti ühehäälselt vastu, see näitab, et töö on olnud suurepärane ning mis puudutab komisjoni mõjuhinnangut, siis aeg-ajalt ma mõtlen, et neid toodetakse tõesti ainult arhiivi jaoks, kuid siin on tegemist positiivse erandiga ning mul on hea meel selle üle, et äh, meie ettepanekud on vastu võetud. oluline on pöörata tähelepanu kasutajate huvidele, keskkonnakaitsele ning äh, väikelaevad, äh, nende ohutus on, nende puhul on ohutus väga tähtis aspekt võib-olla oleks võimalik kaaluda ka seda, kas väikelaevade juht projektide juhiload võiksid olla Euroopa tasandil ühtlustatud ma loodan, et komisjon eh, võtab selles suhtes seisukoha. ma usun, et homme eh, hääletusel leiab see dokument eh, kiiresti toetust ning see aitab kaasa Euroopa majanduse arengule. aitäh! suur tänu ja nüüd kolleeg Martini järgmisena. suur tänu, härra juhataja, austatud härra volinik, kallid kolleegid, ma tahaksin tunnustust avaldada härra Haaberile, meie komisjoni esimehele, et ta on ära teinud nii suure töö väikelaevade turvalisuse tõstmiseks ja keskkonna kaitsmiseks. minu koduriigi Itaalia jaoks on see väga oluline. ja oluline on ka see, et me tagaksime selle, et kõik, kes meres ujumas käivad, võiksid ka seda teha ohutult kahjuks on viimastel aastatel väga paljud inimesed traagiliselt hukkunud äh, just sellepärast, et väikelaevad äh, on neile otsa sõitnud, äh, ilma et juhid isegi seda, piloodid seda isegi näeksid inimesed, kes elavad, vabandust, ujuvad meres kaugemal kui sada meetrit rannikust, neid peaksid eemale hoidma poid oleks ju täiesti võimalik, et sellised poid tuuakse sisse, proua Hanslik. aitäh, austatud daamid ja härrad, ma sooviksin äh, tunnustada raportööri äh, tööd, äh, tänada teda äh, suurepärase töö eest, hea kompromissi leidmise eest. meil on Euroopa Liidus nii mõnedki miljonid väikelaevad, mida kasutatakse spordi eesmärkidel ning oluline on see, et nad vastaksid kõikidele ohutusnõuetele, et nad oleksid juba ostmise hetkel kõikidele nõuetele vastavad ning nad peavad vastama ka keskkonnanõuetele. see puudutab just müra ja heitgaase. meil on tegemist väga mitmesuguste laevadega mootorpood, mootorpaadid, jahtlaevad, aga ka väikesed täispuhutavad paadid päramootoritega seetõttu on väga oluline, et nad kõik vastaksid kes, ohutusnõuetele, kui nad turule tuuakse. tarbijate jaoks on see äärmiselt oluline. siin tuleb rõhutada seda, et väikelaevade sektoris on, tegevad rohkem kui kolmkümmend seitse tuhat ettevõtet, enamik neist on VKE-d selles sektoris on üle kahesaja seitsmekümne tuhande töökoha Need äh, ettevõtted äh, ning need töötajad võidavad selle teksti vastuvõtmisest ja seetõttu sooviksin veel kord tõsta esile äh, härra Haberi suurepärast tööd tal õnnestus väga paljusid punkte täpsustada. tegemist oli väga tehnilise tööga. härra Harbour, ma soovin teid veel kord südamest õnnitleda ning tänada tehtud töö eest. järgmisena härra Mirski, palun. suur tänu, eh, härra juhataja, mina sooviksin raportööri tänada, soovin tänada härra Harvari selle suurepärase ja väga tähtsa töö eest. meil on olnud parlamendis nii mõnedki resolutsioonid, mis seda valdkonda puudutavad ning äh, kõnealune äh, resolutsioon on tõepoolest väga tähtis selleks, et äh, luua süsteemi. sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et meil on vaja niisuguseid standardeid, mis ei toeta suurtootjate monopoolset seisundit selles sektoris on tegevad väga paljud väikesed ettevõtted, mis toodavad väikelaevu, ning äh, ma olen veendunud selles, et äh, käesolev tekst saadab välja selge sõnumi, et meil on vaja selgeid ja äh, mõjusaid eeskirju. suur tänu, härra juhataja, ütleb kolleeg Kalbelš. sooviksin tänada tehtud töö eest ning äh, rõhutan, et härra Harvar väärib neid tänusõnu, sest äh, see raport annab olulise lisandväärtuse. Äh, ta töötas väga põhjalikult, äh, siin on süvenetud kõikidesse detailidesse, tegemist on väga tehnilise tööga ning tal on õnnestunud tagada selgus, sooviksin, kuna minu aeg on väga piiratud, rõhutada veel seda, kui oluline on ühtlustada piirnormid eh, heidetele, me peame arvestama tehnoloogia arenguga ning me loodame, et need standardid, millest siin räägitakse, leiavad üleilmset rakendust Äh, eelkõige mis puudutab müra, äh, heitgaase, kiiruspiiranguid. Äh, teine teema, mille sooviksin peatuda, on ohutus. soovin esile tõsta seda, et meil on vaja selget õiguslikku alust me peame kõrvaldama kasutuselt kõik ohtlikud alused ning selleks on vaja seaduslikku alust. minu arvates on äärmiselt tähtis see, et uus hindamismenetlus leiab ka rakendust, see on äh, väga oluline ka kolmandatest riikidest pärit äh, ostjate jaoks, äh, kelle riikides praegu vastavad standardid ei kehti. me peame olema väga hoolikad, äh, sest tegemist on väga olulise majandussektoriga. aitäh, härra Kohverati, üks minut. suur aitäh, härra esimees, härra juhataja see, millest me praegu siin räägime, on suurepärane direktiivi ettepanek äh, väikelaevade osas ja ma tänan teid kõiki tehtud äh, töö eest ja aitäh ka selle eest, et te pöörasite tähelepanu teatud aspektidele, mis on väga olulised. ma arvan, et äh, seda direktiivi tuleks täiendada ja väga tähelepanelikult äh, lisada siia veel vajalikke detaile ja oluline äh, punkt on siin, et selle sektori osas on valitud siin keskkonnajulgeolek või äh, säilitamine. samas on silmas peetud ka konkurentsivõimet ja tarbijate huve seda võib rakendada kogu sellele väga laialdasele tootmissektorile ja ma olen täiesti kindel, et meie dokument võetakse vastu ja, ja need kaks aspekti ei ole jäänud kõrvale, riskivabadus ja keskkond, mis on igaühe jaoks meist ju tähtsad. suur aitäh! ja nüüd alustame vaba mikrofoni osaga. ainult üks kõneleja, härra Paška, on soovinud sõna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 julgeolekuriskidest ja ka mõjust äh, keskkonnale. ja ohutuse osas me peame kindlasti veel tugevasti tööd edasi tegema, et direktiivi täiendada meie väärtustele, <clears throat> väärtustele põhinedes. Äh, see direktiiv äh, praegu käsitleb kõiki ujukeid väikelaevadest kuni kaatriteni välja ja seega on väga oluline täpsustada, eh, kuidas kõik need eh, kategooriad täpselt eh, peavad direktiivile vastama, nii elektrisüsteemid, mootorid ja kuidas, milline on nende mõju keskkonnale. ja see kõik nõuab meie tähelepanu me leiame, et äh, kindlasti nende laevade tegevuse osas on parandusi tehtud, suur aitäh! aitäh, härra Tajani, palun! Äh, suur aitäh kõikidele kolleegidele, kes on äh, oma panuse andnud selleks, et jõuda nii olulise tulemuseni keskkonnakaitsel ja samuti modernse tööstuspoliitika osas ma kordan kolleeg Koferati sõnu, see on mudeliks meie majanduskasvule ja tööstuspoliitikale, mis ei kahjustaks enam keskkonda, vaid äh, tagaks ohutuse ja aitaks kaasa väikeste keskmiste ettevõtete äh, tegevusele kuulasin huviga ka De Martini sõnavõttu, mul on tunne, et tegemist on väga heade ettepanekutega, äh, kindlasti tuleb rääkida ka siin Euroopa Äh, patendist. ma olen palunud ka hinnata seda võimalust, et välja tulla sellise ettepanekuga, kuid me ei ole veel seadusandlikku äh, baasi selleks äh, leidnud. kuid me võib-olla leiame eh, sellise mudeli, kus juba kasutatakse Euroopa patenti eh, reisijate veoks ja võib-olla saame selle üle võtta. ma juba küsisin, et nad võtaksid, et kolleegid võtaksid ühendust volinikuga, et uurida, kas on võimalik sisse viia Euroopa patent ka siin sektoris see räägib ka meremärkidest. ma ei tea, kas merekoodeksi raames on võimalik leida ühtne Euroopa lahendus. kindlasti hoiame teid kursis äh, selle info osas, mida me edaspidi saame. mis puudutab kompromisspakette, siis me võtame hea meelega vastu äh, nad kõik tervikuna ja meil on äh, hea meel, kui me saame kiiresti äh, ähm, ähm, direktiivi heaks kiita, kuid me oleme parlamendi teenustele saatnud äh, edasi dokumendid, et verba, ähm, et koostada aruanne kindlasti on tegemist tööstussektori jaoks positiivse sõnumiga, kus praegu on raskusi, kuid sellised positiivsed märguanded kindlasti julgustavad tööstusi. Need on väikesed tööstussektorid, mis suudavad ka teha uusi töökohti ja anda meie noortele uusi võimalusi. Uh, aitäh, härra volinik ja lõpetuseks annan sõna raportöörile härra Harbourile well,. Uh, suur aitäh, härra juhataja ja tahan tänada ka kõiki oma kolleege, kes on panustanud ja on olnud lausa piinlikult lahked selle tee osas, mida ma olen teinud. see on olnud kõik jagatud tegevus. suur tänu, näen, et kõik minu variraportöörid on ruumist kadunud, aga taht-, tahaksin lihtsalt äh, tänada ka äh, härra Schwabi, härra Mandersit, härra Rebot ning äh, ka väga usinat äh, prorüület rohelistest. me oleme siin katnud terve rea aspekte ja tahaksin lihtsalt äh, mõelda nüüd selle üle, et me oleme kindlalt jõudnud rakendamisstaadiumisse meil on olnud äh, diskussioone, keerulisi diskussioone väga paljude siseküsimust, siseturu küsimuste üle, komitee menetluse üle, äh, ootan huviga ära, mida komisjon arvab äh, meie viimase kompromissettepanekute kohta, aga tahan lihtsalt öelda, et me oleme väga huvitatud sellest, et parlament jätkuvalt vaataks, mis toimub, meil ei ole mingit konkreetset rolli rakendamismenetlustes, aga ma arvan, et sellest ei piisa Äh, kolleegid ilmselt on nõus, et me lihtsalt võtame seaduse vastu ja siis ei vaata üldse, kuidas see praktikas tööle hakkab. eriti just arvestades, milline on olnud ajavahe nende muudatusettepanekute vahel. ja äh, ma tõesti loodan oma komisjoni ja ka järgneva komisjoni poolt, et on olemas mingisugune konkreetne, konkreetne kaust, mida jälgida ja äh, tahame üle vaadata ka edasised, edasiminekud sellistes valdkondades nagu Eh, keskkonnanormid nii müra kui emissioonide puhul eh, on, need on eh, läinud väga tükk aega komisjoni hääletuse vahel, mis oli eelmise aasta juunis, ja selle parlamendi ette jõudmise vahel. ja seda on sellepärast, et spetsialistid nõukogus, merearhitektid ja spetsialistid ei kohtu nõukogus eriti tihti. aga me leidsime, et selle asemel, et hakata teise lugemisega edasi minna, saadame neile esimese lugemise ja siis mõjuhinnangud ja kõik andmed ja laseme neil jõuda järeldustele, paneme siis kokku üldpaketi. see toimus Iiri eesistumise ajal ja tahan just tänada Michael Kleini, kes seda rühma juhtis, sest et tema koos komisjoni talitustega ja minu kolleegidega oli just võtmerollis, et see kokkulepe saavutada. nüüd on see menetlus läbi. ma ootan, et äh, see ettepanek homme suurelt heaks kiidetakse, aitäh. aitäh daamid ja härrad, debatt on lõppenud. hääletamine toimub homme kell pool kaksteist. järgmine punkt meie päevakorras on resolutsiooni ettepanek lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused